kallid kolleegid, daamid ja härrad, päevakorrapunkt number kolmteist, mis on siis Euroopa energiamärgistuse raamistik, toimub arutelu, raportöör on äh, kolleeg Dario Tamburano, kes eh, on EFTD fraktsioonist. komisjon esitas äh, Äh, uue ettepaneku Euroopa energiamärgistuse raamistise kohta viieteistkümnendal juulil kaks tuhat viisteist osana oma suvepaketist. ning lubage palun öelda, et äh, oleme äh, nüüd selle arutelu teemaks võtnud ja kõigepealt saab sõna meie raportöör Dario Tamburano viieks minutiks, palun, teil on sõna suur tänu teile, esimees, kallid kolleegid. praegu toimub meie esimene mõttevahetus energiamärgistuse raamistiku kohta on äärmiselt oluline, sest komisjon on rõhutanud, et Energialiidu keskmeks on kodanik ja tarbija, samas on rõhutatud ka seda, kui oluline on toimiv jaotussüsteem Eh, praegusel hetkel öeldakse, et energiatõhusus on esimene osa meie energiaülemineku programmis, seda ei tohi kunagi unustada ega kõrvale jätta. ja kõige olulisem on vähendada energia tarbimist. sooviksin teiega koos välja töötada tugeva raporti, mis võimaldaks meil võimalikult hästi Eh, välja töötada ettepanekud nõukogule, mis eh, aitaks Euroopal oma ülesannete kõrgusel olla. Euroopa Parlament ei tohi eh, karta olla ambitsioonikas ning arvan, et kolleegide kogemused on siin väga kasulikud. energia kokkuhoid võib kodanike tegevuse võrra aina, ainult suurendada. olen komisjoni ettepanekutega paljuski nõus, kuid äh, olen samuti nõus ka nõukoguga. peaksime keskenduma meie komisjonis tehtavale tööle ning esi-, algtekstis, mis, mille saime komisjonilt, räägitakse märgistusest, mis peaks aitama meil kahe tuhande kahekümnenda ja kolmekümnenda aasta eesmärgid saavutada. ning sooviksin selles küsimuses teie arvamust küsida kõigepealt ma arvan, et meil oleks vaja määrust, mitte direktiivi, see annab äh, suurema õiguskindluse ning äh, samuti väiksema manööverdamisruumi ja äh, väiksema tõlgendamisvõimaluse. teiseks peab tarbija usaldama ja sellepärast äh, äh, tarbija usalduse tagasisaamine on äärmiselt oluline. praegusel hetkel on äh, tingimustele mittevastavus äärmiselt tõsine probleem, see võib tähendada aastas tuhande teravati kadu. väga vähe on märgistuse osas järelevalvet, sellega seoses tuleb seda süsteemi tugevdada koostöö ja koordineerimise abil on ka selliseid kasulikke mõtteid ja ideid, mis mõningates riikides on kehtima hakanud, mis tasuvad järgimist. ning äh, komisjoni poolt välja pakutud andmebaas võib olla väga huvitav lahendus. komisjonil on õigus, kui äh, erinevate osapoolte kohustused uuesti esile tõstetakse, see teeb kohustused selgemaks ning eh, eh, eh, e-kaubanduses e e on tihtipeale segadus selles osas, mis puudutab just nimelt märgistamist. küsimus on ka toodetes, mis, mida müüakse online ja offline märgistamine peaks olema tsentraliseeritud, see oleks suur tamm edasi, aluseks peab olema andmebaas, mille koostamine on äärmiselt oluline, see aitaks kogu sisu lihtsamini avalikkuseni viia. samuti oleks eh, ka järgimisel, analüüsil ja muud sellisel eh, suuremad võimalused. samuti tuleb toetada eh, ka tarbijakaitset ja tarbija teavitamist. äärmiselt oluline on teha kõik selleks, et kogu süsteem oleks võimalikult tegus ning eelkõige eh, tuleb korda luua kogu ehm, märgistussüsteemis. praegusel hetkel on sada seitsekümmend kuus erinevat märgistust, eh, praegu peavad, peaks kõik ehm, eh, ühe, üle minema ühisele skaalale, e skaalale. me peame ühtlasi Eh, tegema kõik selleks, et eh, järjestikustamine oleks eh, võimalikult selge ja ühtsetele reeglitele põhinev. nüüd see, mis puudutab delegeeritud õigusakti, siis tuleb arvesse võtta edusammud kahe tuhande kümnenda ja viieteistkümnenda aasta vahel nüüd äh, on võimalik erinevad mudelid reguleerida ja optimeerida ühtse struktuuri abil. see oleks ka äh, vastavam meie, äh, meie praegustele määrustele ja toimivatele süsteemidele. see süsteem peaks tähendama ka lisainformatsiooni ja teavitust. vähemalt osa sellest kampaaniast peaks äh, tähendama ka komisjoni poolset tõhusamat koordineerimistegevust. ja lõpetuseks veel üks mõte, leian, et on äärmiselt kahetsusväärne, et toimub paralleelne tegevus direkt-, äh, öko, ökodisaini äh, direktiivi osas, suur tänu ja sooviksin nüüd kuulata ära kolleege, suur tänu teile, kolleeg, sõnavõtu eest raportöörina ning nüüd annan ma sõna variraportööridele Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna Herbert Roil. president. tänan, härra juhataja, kallid kolleegid. jah, see märgistus on hea asi, ta virgutab tarbijaid keskkonnasõbralikke tooteid ostma. nüüd komisjon teeb ettepaneku, et mõnede toodete puhul pesumasinad, külmutuskapid Need on ainult kõrgklassi tooted, muus osas on kõik väga kena, aga see puudutab ainult neid. nüüd kolm-neli toodet ainult. et kas ainult piirduda nendega, alustada otsast peale? komisjon tahab ainult suurte asjade eest hea seista. aga see on ebaloogiline. esimene küsimus oli selline, teiseks kohaldusala. siin ma küsiksin ainult ühte. Äh, komisjon teeb ettepaneku äh, second-hand tooted kohaldusalast välja jätta, see on hea. nüüd nõukogu äh, tahab selle maha kriipsutada, tahab ka, et tulevikus kirguturu müüjad oleks toodetel selline energiamärgis olemas. kas tõesti peab seda ka tegema, see on täiesti arusaamatu. ja veel, kohaldusalast ei jää välja sellised asjad nagu trepid, kas need liikurtrepid, et kas seal tõesti peaks ka olema eh, mingisugune märgis peal tarbijate jaoks, neil ei ole seda vaja. nüüd see pluss-pluss ära jätta ja A kuni G skaalat kasutada. Eh, jah, sellel on plussid ja miinused, me oleme selle üle juba arutanud, eh, kui esimest korda käsitlesime seda teemat. ma arvan, et ainus tähtis kriteerium on, et prak-, praktikas rakendatavad e-, eeskirjad peavad olema. nüüd see, meil on vaja jälle ümber kõik nüüd siin skaleerida, mõõdistada, uued testid tuleb teha, müüjad peavad jälle vahetama kõik märgised välja. ma arvan, et me peame võimalikult madalad need kulutused hoidma, sest on vaja ettevõtetele ikkagi piirides hoida koormus ja nüüd see ümbermärgistamine, kas see on võimalik ühe nädalaga või kümne päevaga, nagu nõukogu ütleb? kas siis peab poe kaheks päevaks kinni panema, et kõik kleebised välja vahetada? ja kuidas äh, on nende äh, näiteks nagu hõõgpirnidega, kus on tuhandeid äh, laos, kuidas see asi üldse toimuma hakkab? kas ikka on mõistlik selliseid tähtaegu seada? või on see tõesti mingid unistused, millel reaalsusega mingit pistmist pole? ja ümberskaleerimine, e, kuidas see kõrgklassitoodetega on? E, kui nüüd toode tõstetakse C-kategooriasse, mis see annab tootjale, stiimulit on ju mõttekad ainult siis, kui kõik toimub e, soodsalt. lõpet-, järgmiseks andmepank, ma olen siin väga skeptiline, komisjon ütleb, et meil on vaja turu järelevalvet, turu järelevalve inimestega rääkisin, nemad ütlevad, et üldse ei ole selleks vaja turu järelevalvet. jah e,. E, e turu järelevalve öö, e, puhul on nii, et on vaja rohkem testida tooteid läbi. E, see on see, mis on tähtis, aga mitte info küsimine tootjatest, mingi andmepank ei aita siin, mis see kõik maksma läheb ja kuidas siis andmekaitsega jääb, tegemist on väga tundlike andmetega. nii et komisjon küll loodab ühe programmi lahendada, aga viis tekivad selle asemele, ma arvan, sellest ei ole kellelgi mingit kasu, ma olen väga-väga skeptiline, et see ettepanek tõesti efektiivsema ja keskkonnasõbralikuma ja vähem reguleeritud keskkonna loob, mida komisjon kavastas, me peame seda väga põhjalikult enne kaaluma. suur tänu ja järgmisena no, saab sõna härra Werner sotsialistide nimel. enne kui ma teile sõna annan, tahaksin meenutada teile, et kell kaheksateist kolmkümmend algab meie jõuluvastuvõtt siin sellel samal korrusel täpselt siin, kus me oleme, mitte koridoris, vaid äh, äh, see, sest ta on julgeoleku põhjustel, vaid seekord peaksime minema restorani, see on selle koridori alguses. Äh, need on, see on treppide lähedal väga,, väga-väga lähedal. mitte kaugemal kui nelikümmend meetrit samal tasandil, äh, ühesõnaga äh, äh, kell kaheksateist kolmkümmend arvasin, et on oluline seda öelda ja, jah, ma olen sellega nõus. proua Werner. ma tänan, kallid kolleegid, selle teema puhul on tegemist väga tähtsa õigusaktiga, seal on väga suur sidusrühmade rühm, tootjad, kauplejad, turujärelevalveasutus on sellega seotud ja on selge, et ka, et keskpunktiks on tarbijakaitse. mina leian, et meil on vaja energiamärgistus jälle muuta kaug-, kasutajasõbralikuks, mis aitab meil energiat säästa ja kõik peab olema ühel pilgul arusaadav ja mõistetav tarbijale. komisjoni ettepanek, ma leian, on hea ja auahne ja siin ma tahaksin väga tänada Eh, tubli töö eest, mis meil on olnud. Eh, komisjoni ettepanek aga ühes aspektis on liiga eh, ebaselge ja jätab väga palju tõlgendamisruumi. nimelt keskseks on minu jaoks ka reaalsed testimistingimused, testimismenetlus peab olema selgelt määratletud, et ei tekiks mingeid õiguslikke auke ja siin on vaja silmas pidada just seda Volkswageni afääri jah, e, turu järelevalve on A ja O siin, e, erinevates liikmesriikides on turu järelevalve erinevalt korraldatud, eriti e, mõnedes liikmesriikides on rohkem, mõnedes vähem, aga füüsilist testimist ei tohiks kuidagi kahe silma vahele jätma. ja artikkel viisteist, see on nagu keskmes, et millal uus märgistada tooterühmad ja kuidas seda teha, mis toimub nende tootegruppidega, mis delegeeritud õigusaktidega on äh, sätestatud, seegi tuleb uuesti läbi vaadata ja nüüd andmepank, teen lühidalt, siingi on vaja õiged äh, tingimused seada, et vähemasti avalik osa sellest andmepangast oleks võimalik kasutajasõbralik, nüüd mis puudutab mitteavalikku osa, see, mis on juurdepääsetav ainult turujärelevalvele, seal loomulikult peavad kohalduma väga kõrged andmekaitsenõuded. nüüd kaheteistkümnes artikkel puudutab delegeeritud akte. oma fraktsiooni nimel ma tahan töötada selle nimel, et raamistik oleks, raammäärus oleks võimalik täiuslik ja kõike, mida on võimalik määrusega reguleerida, tuleb määrusega reguleerida ja delegeeritud äh, õigusaktid ei tohi jälle muutuda lapitekiks ja see, mida enne kolleegid juba ütlesid, väga palju tööd seisab meil nüüd selle tekstiga ees, igatahes ma ootan rõõmuga raportööriga koostööd ja teiste variraportööridega koostööd ja ma usun, et meil õnnestub see, et energiamärgistus muutub jälle edukaks. komisjoni ettepaneku keskmes seisab loomulikult energiakasutuse efektiivsus, tehnoloogilised edusammud selles valdkonnas Euroopa Liidus, stiimulid äh, Ähm, ettevõtetele, et nad investeeriksid energiaefektiivsusesse, innovatsioon ja efektiivsus peab nad tõstma kõrgemale oma konkurentidest ja meie energia kasutamine peab ka vähendama ja majapidamistel on see suureks kergenduseks. Mister härra Fox ECR-i nimel suur tänu teile, esimees, sooviksin härra, härra raportööri tema tubli töö eest, äh, soovin tema ja teiste variraportööridega tihedat koostööd teha, arvan, et energiamärgistuse ähm, äh, vahend on oluline selleks, et energiat säästa, kuid selleks, et tarbijad selle süsteemi ähm, ähm, näeks ja aru saaks, on meil vaja äärmiselt selge ja kergesti mõistetav äh, süsteem välja töötatud selline süsteem, mis ähm, säästab energiat, mis vähendab CO2 heitmeid, mis äh, hoiab kokku ka äh, tarbijate raha, mis on praktiline ettevõtete jaoks. ma äh, olen nõus sellega, mida ütles minu kolleeg Roil, meil ei ole vaja kulukat äh, ja eh, ebatõhusat süsteemi, mis teeb elu keerulisemaks ettevõtete jaoks. meie eh, fraktsioon eh, ootab ära raportööri ettepanekud ja langestab otsuse siis, kui me ei soovi tarbijaid segadusse ajada, siis meil on vaja sellist aja, meil on vaja sellist äh, Äh, ajaskaalat, mille vältel oleksid A pluss, A pluss pluss, A pluss pluss pluss äh, märgistused endiselt turul olemas, muidu me ajame segadusse tarbijad. seega ajaraamistik äh, on äärmiselt ähm, huvitav, mina leian, et kaheksa aastat on liialt pikk aeg, soovitaksin raportöörile, et ajaperiood peaks olema lühem. täheldan, et nõukogu lähenemine puudutab ka äh, Eh, tootepõhiseid eh, märgistusi. minu seisukoht on selline, et rakendusaktid, aktid on siinkohal ähm, äh, mõistlikumad. see mõista, see võimaldaks äh, liikmesriikidel kasutada oma tehnilisi oskusi ning vähendada ohtu äh, selle juures, et võiks politiseerida tehnilist tegev-, tehnilisi küsimusi, tehniliste küsimustega seotud otsuseid. me kõik Äh, teame, äh, äh, milline, millise autotootja puhul näiteks energiamärgistus ei osutunud õigeks. me ei usu ka, et, me arvame ka, et et aruandlus peaks olema võimalikult lihtne ja kergesti arusaadav, teiste sõnadega soovime lihtsat märgistust, mis on tõestuspõhine ja mis tegelikult ka mõjutaks tarbijate käitumist. me ootame huviga koostööd raportööri ja teiste variraportööridega, et selle tulemuseni jõuda, aitäh! suur tänu teile! Ko-, eh, kolleeg De Backer, Aldes, suur tänu teile, ka minu poolt suur tänu raportöörile tema mõtete jagamise eest, suur tänu selle eest, et praegu saame mõtteid vahetada, et teada saada eh, erinevate fraktsioonide seisukohti selles küsimuses arvan, et kui äh, seda äh, teemat äh, jälgime, tuleb kolme põhimõtet meeles pidada, sel-, selles mõttes, et märgistus peab olema arusaadav tarbijatele. samuti ka bürokraatiat tuleb võimalikult väheseks muuta ettevõtete jaoks, samuti tuleb teha kõik selleks, et turu-uuringud saaks kergesti välja selgitada võimalikud probleemid. Need peaks selle ettepaneku esmased eesmärgid olema, ärg-, unustamata sealjuures, et kokkuvõttes eh, peaks kõik kaasa tooma selle, et tarbijad liiguvad edasi energiasõbralikuma tarbimise suunas ökomärgistus on tõepoolest kasulik vahend tarbijate jaoks, sest see annab neile võimaluse eh, eh, Äh, hästi informeeritud otsuseid langetada. Äh, praegusel hetkel äh, võivad ka loota, et tarbijad valiksid välja sellised tooted, mis on energiasõbralikud, tarbijad on praegusel hetkel väga teadlikud sellest küsimusest ja seega on oluline ka, et märgistamine toimuks õigesti. erisus erinevate toodete vahel peab olema väga selgesti välja toodud ettepanek eh, uue skaleerimise eh, eelselt eh, on äärmiselt õigustatud. arvan ka, et peame üle vaatama erinevad tootekategooriad. peame ka selle puhul võtma kasutusele uued skaalad, samuti on vaja ka uut aja, pikemat ajaperioodi toote arendamiseks teiseks see, mis puudutab nüüd e, müüjate ja varustajate e, koormamist, siin peab olema võimalikult e, praktilised, vähendama bürokraatiat, lihtsustame ettepanekut, samuti teeme kõik selleks, et turu et turud toimiksid ja et tarbija usaldus ei kaoks. küsimus on nüüd selles, kui äh, kaua äh, tuleb aega anda selleks, et vanad märgistused asendatakse uutega, äh, peame andma äh, pikem, piisavalt pika aja selle tegemiseks. nüüd veel turu uurimingud ja turu jälgimine. komisjoni ettepanek soovitab luua andmebaasi, mis hõlmaks äärmiselt spetsiifilist tehnilist informatsiooni kõigi toodete kohta, mis Euroopa turul eksisteerivad, kuid äh, samas, äh, mida on vaja selleks, et kindlaks teha, et märgistus on vale, ähm, me peame keskenduma sellele, peame äh, tegema kõik selleks, et praegune süsteem ja võib-olla praegu olemasolevat süsteemi tuleb parandada ja tegemine, teha lihtsamini mõistetavaks ja kättesaadavaks. küsimus on ka selles, et miks Eh, eh, kasutatakse kaks koma viis miljonit eurot kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondis selleks, et see andmebaas luua, seda võiks kasu, raha võiks leida mujalt, sest andmebaas ei ole kindlasti eriti innovaatiline, peaks mõtlema võib-olla võimaluse peale leida see raha mujalt. nüüd rakendusaktid, eh, seda tuleks samuti teha õigesti ja jääda integreeritud turu juurde, see on minu meelest äärmiselt oluline, et see toimuks kogu Euroopa turul Need on meie esialgsed kommentaarid ja mõtted ja ootame huviga koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu, kolleeg proua Rivasi Roheliste seast. suur tänu teile, kallid kolleegid. kõigepealt sooviksin tänada Euroopa Komisjoni selle määruse ettepaneku eest, mitte iga päev rohelised ja ka mina eh, oleme teie ettepanekutega rahul, nii et veel kord rõhutan, suur aitäh teile Eh, tegemist oli vajaliku eh, ettepanekuga, arvan, et tegemist on hea alusega edasiseks tööks. mul on hea meel selle üle, et direktiivist saab määrus, sest see aitab meil tõhusamalt toimida kogu Euroopa tasandil. ja eh, nüüd selles osas, mis puudutab energiamärgistust, siis praegusel hetkel on tarbijad pisut segaduses. miks? sest ma ise tunnistan, et ma hea meelega usuks, et A pluss äh, pesumasin on üks äh, toimivamaid ja tõhusamaid, kuid äh, tegelikult võib ta olla sugugi mitte kõik, kõige toimivam, sest on olemas veel A pluss pluss ja pluss pluss pluss pluss. me peame nüüd harmoneerima, peame tegema kõik selleks, et tarbijatel oleks Äh, piisavalt hästi teavitatud. ja nüüd härra Roil, kaheksakümmend viis protsenti Euroopa tarbijatest võtavad äh, seda märgistust arvesse ostude tegemisel. see ei ole sugugi mitte sekundaarse tähtsusega, see on valiku küsimus, sest äh, tarbijad on aru saanud, et tuleb osta selliseid taba-, tehnikat, mis võimalikult vähe tarbiks energiat. nüüd harmoneerimisküsimus sellepärast meie leiame rohelistega, et tuleb teatud perioodi, et see periood, mil kaks märgistust eksisteerivad üheaegselt, peaks olema võimalikult lühike. meie leiame, et see ei tohiks kesta üle viie aasta. et ei tekiks segadust äh, tarbijate jaoks ning äh, praegusel hetkel hakkavad tarbijad juba harjuma praeguste märgistustega eh, ja eh, see tähendab seda, et tuleb eh, võimalikult lühikese aja jooksul kasutusele võtta uus, see ei pruugi mitte tähendada ainult tehnika tõhusust, vaid ka nende absoluuttarbimist. miks? sellepärast, et peaksime energiakasutust äh, Ehm, üldiselt analüüsima, me ei ähm, tohiks toetada aina suuremate masinate ostmist, peame eh, info tegema äh, äh, kättesaadavaks ja kergesti mõistetavaks äh, juba märgistusel, mitte ainult, mitte ainult tehniliste andmete lehel. kui te näiteks ostate suure plasmateleri, siis ta võib olla A++, aga võrreldes pisikese televiisoriga äh, tarbib ta märkimisväärselt rohkem ühe aasta vältel, nii et selles osas tuleb leida lahendusi. ning mis puudutab andmebaasi, siis leiame, et see on äärmiselt oluline, tuleb minna veel kaugemale, e, tuleb e, igas liikmesriigis e, toim-, läbi viia turukontrolli ja jälgimine kogu Euroopa Liidu tasandil on äärmiselt oluline läbi viia ka koordineerimistöö kui me räägime e, ühisturust, siis tuleb anda ka e, endale võimalused ja vahendid, eesmärgid e, ja kavatsused ellu viia. sooviksin rõhutada ka seda, et väga paljud, paljud kodumasinad ei ole märgistatud, see tähendab seda, et võib-olla tuleb lisada uus artikkel, ma mõtlen siin näiteks infotehnoloogiat, mis kasutavad aina rohkem energiat, nimelt arvutid, isegi nutitelefonid, printerid, miks me peaksime piirduma siin ainult külmkappide ja eh, pesumasinatega. samuti eh, eh, elektri elektrikonduktorite ja muude selliste Äh, vahendite äh, energiatõhusust tuleks samuti küsi alla äh, panna. samuti tuleb tegeleda nende edasimüüjatega, kes energiamärgistust ei kasuta ja tihtipeale pole see sugugi haruldane. peame ka, ka te, jätkama oma tegevust võimalikult eh, tarbija huvisid arvesse võttes. suur tänu teile, proua. ja nüüd kuue nimel saab sõna ja saab sõna härra Land- äh,, Miroslav Landstorf. Thank you, Chair. ma tänan. ma pean ütlema, et minu sõnavõtt jääb lühikeseks. ma arvan, et on ülioluline taki-, talitada nii, nagu proua Rivasi ütles, võtta see dokument meie tulevase töö ja arutelude aluseks ja äh, selle dokumendiga me saame käsitleda mõningaid probleeme, mis meil on varasemast ajast tekkinud, nimelt energiavaesus on üks selline probleem. meie endine kolleeg, äh, kolleeg Morgan Ühendkuningriigist võttis kasutusele selle mõiste energiavaesus kahes äh, õigussüsteemis ja energiavaesus mõjutab Euroopa mõningaid osasid, Kreeka saari, mõningaid Prantsuse alasid, äh, samuti mõningaid äh, perifeerseid alasid Euroopa Liidus tegemist on nähtusega, mille tõttu me peame tagama tasuta juurdepääsu energia ressurssidele, energia tarbimisele tulevikus. teine probleem on energiatarnete kvaliteet. asi ei ole ainult koguses, vaid ka kvaliteedis näiteks tööstus nõuab stabiilset äh, süstemaatilist äh, energia andmist ja ilma sellise kvaliteedita ei saa nad ju tootmist garanteerida. kolmandast aspektist juba kolleeg Rivasi rääkis, nimelt vajadus on ka energiat säästa. energiamärgistus võib anda panuse sellesse, aidata energiat säästa ja on väga oluline tulevikuinstrument garanteerimaks seda, et eh, see süsteem jääks alles kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. aga seda on võimalik eesmärk saavutada, kui tarbijad ja energiasektoris tegutsejad koos tegutsevad, jah, energiamärgistus realiseerub ainult sellisel juhul, kui me kaasame ka tarbijate organisatsioonid. nii et meil on vaja nüüd kaasata energiatarbijate organisatsioonid kõikides liikmesriikides sest meie energia tarbimine on väga killustatud, ebatõhus ja probleeme tekitav tuleviku seisukohast. nii et mitte ainult äh, energia tarbija äh, kaasamine ei ole tähtis, vaid on vaja äh, organiseerida need üksikud energiatarbijad, koondada nad äh, kokku äh, organisatsioonidesse ja see on väga tähtis meie eesmärkide saavutamiseks. ma tänan. Äh, kas on veel sõnasoove? European... sellisel juhul Euroopa Komisjon, keda esindab siin energeetika peadirektoraadist härra Hotson. palun. suur tänu. aitäh kõikidele, kes sõna võtsid. Äh, arutelu kujuneb huvitavaks, väga hea, et me oleme jälle õigusloome juurde naasnud siin komisjonis ja reaktsioonidest ma kuulsin juba, et see ei ole üks nendest teemadest, mis siin kenasti läbi läheb. nii et eh, ootame siin kõva tööd. paljude märkustega oleme nõus ja võib-olla ma puudutan mõningad nendest. me oleme nõus härra Foxiga ja hä ka proua Rivasiga, et kaheksa-aastane periood eh, nõukogus eh, kompromissi saavutamiseks Äh, jah, jätab äh, liiga pika aja kahele märgistustele ühel ajal turul eksisteerimiseks ja et see periood peab olema tunduvalt lühem kui kaheksa aastat. Äh, oleme nõus ka proua Werneriga ja härra Foxiga selles, et on vaja ka tegutseda seadmetega, mida hõlmata. jah, me näeme, et nõukogu arutab seda. jah, et tähtis on, et testimine toimuks vastavalt reaalsele öö, toimimisele, et energiamärgistus ei oleks eksitav. ja olen nõus härra Roiliga, et öö, selle skaleerimise osas, mis ta ütles. tähtis on, et töö, tootjad teaksid täpselt, kuidas talitavad nende eh, tooted eh, ja millise klassi need tooted paigutada. ja me arvame, et ümbertestimist sellisel juhul ei ole vaja teha, aga me vaatame, kuidas täpselt see tagada. oleme ka nõus härra Randstorfiga, kes muuhulgas tõstatas eh, ka suhete küsimuse ja tööstuse energiaga varustamise teema. jah, meil on vaja rohkem taastuvate energiaallikaid kasutada ja tähtis on, et no tarbimine toimuks siis, kui pakkumine on suurem ja nõudlus väiksem, seda eriti majapidamiste tasandil. ja me juba tegeleme ka eh, nutiseadmete energiamärgistuse teemaga. ja veel eh, paar märkust Eh, miks peab sellega tegelema Euroopa Liidu tasandil, oli küsimus. jah, kui me vaatame üksikuid määrusi, siis võib öelda, et see kõik on väga väike valdkond, aga kui me kõik paneme kokku ökodisain ja märgistus, siis eh, tulemuseks on kakskümmend protsenti energiasäästu, mida me tahamegi aastaks kaks tuhat kakskümmend saavutada ja see ei ole enam väike arv kuna me siin tegeleme toodetega, millega kaubeldakse meie ühtsel siseturul, siis kahju, mis sünnib sellest, kui liikmesriikide eh, tasandil võetakse see reguleerimine üle ja mitte ei tegelda sellega Euroopa Liidu tasandil, siis see tähendaks äriettevõtetele eh, ju tohutut bürokraatiat, kakskümmend kaheksa erinevat standardit Äh, see parem ikkagi Euroopa Liidu tasandil korraldada. ja De Bakkeri küsimus, et miks äh, on vaja seda A-st kuni G-ni märgistust. Äh, põhjuseks on see, sest see A pluss pluss pluss on ennast juba ammendanud ja teiseks tarbijad saavad A-st kuni G-st palju paremini aru kui A pluss pluss plussist ja nad äh, näevad seal vahet, kui tegemist on A-st kuni G-ni. nii et sellepärast me tegime ka oma ettepaneku. jah, härra De Backer, et miks Horisont kakskümmend kakskümmend eelarvest tahetakse raha võtta. Horisont kakskümmend kakskümmend äh, tegelikult koondab kaks programmi, mis olid enne aastat kaks tuhat neliteist, see kõige suurem on ähm, teadusuuringute raamprogramm, aga teine programm mm, oli ka, äh, mis toetas just tehnilist äh, tööd äh, määruste ellurakendamisel, nii et see oli meie arvates loomulik, et nüüd me võtame sealt edasi raha. aga ootan koostööd teiega. Thank you very much and we are back with jah, suur tänu, nüüd on jälle sõna meie raportööril, kolleeg Tamburanol. Ringrazio tutti i colleghi per la prima discussione, il primo scambio di vedute. ma tahan tänada kõiki kolleege selle esimese arutelude vooru eest, arvamuste eest ja tänan ka neid kodanikke, kes meid veebis kuulavad. jah, ma hea meelega ootan teilt ka kirjalikke muudatusettepanekuid ja üritan siis nendega arvestada. ja äh, panna nad kirja oma raportisse. ma kavatsen jaanuaris jälle tutvustada seda teksti teie, meie komisjonis. ma loodan, et ma suudan tähtaegadest kinni pidada ja tõesti rõõmustan meid juba ette järgmiste arutelude üle ja ka e, nõukoguga läbirääkimiste üle. ma tänan e, selle lõppmärkuse eest ja ma tuletan nüüd veel meelde, et raportööri, raporti eelnõu tuleb meil arutusele ITRES jälle kahekümne teisel, kahekümne kolmandal veebruaril kaks tuhat kuusteist. niipea kahe kuu pärast. hääletus ITRES kahekümne neljandal mail kaks tuhat kuusteist. selline on meie ajakava. nii et suur-suur tänu kolleeg raportöör, suur tänu teile kõigile, kes te osalesite selles arutelus, tänan ka variraportööre panustamast. ja läheme nüüd neljateistkümnenda punkti juurde, nimelt Itre külaskäik Küprosele, mis toimus kahekümne neljandal, kahekümne viiendal septembril. ja proua Martina Werner räägib meile sellest, sest tema juhatas, juhtis seda gruppi, kes seal käis ja Küpros öö, äh, on öö, äh, piirkonnas, kus hiljuti avastati suured öö, äh, naftavarud, gaasivarud. nii et sedagi tuleb silmas pidada ja kõik see seondub meie energialiiduga, Euroopa Liidu energeetilise julgeolekuga. ja delegatsioon kohtus poliitikutega, parlamendisaadikutega, assotsiatsioonidega, agentuuridega ja äh, tööstussektori esindajatega. ja nüüd meile proua Werner räägib kõigest sellest, aga ma palun no, kõigil maha rahuneda, maha istuda. me teeme selle võimalikult äh, kähku nüüd läbi palun vaikust. ja kell pool seitse ma ootan teid meie restoranis. vastasel korral uks läheb kinni. proua Werner, palun. ma tegin oma parima. suur tänu, härra esimees. jah, Küpros on küll ääreala, aga samas sugugi mitte ääreteema jah, tahaksin rääkida sellest lähetusest, mis toimus kahekümne neljandal, kahekümne viiendal septembril meil. kaheksa kolleegi käisid Küprosel ja tahan juba enne, kui ma räägin üksikasjadest lühidalt, eh, tänada sekretäriaati, kes tegi väga tublit tööd ja hästi korraldas meie sõidu, kõik sujus ideaalselt. paar äh, märksõna äh, tahaks küll välja tuua, kõigepealt esimene külaskäik oli Küprose uurimisinstituudis ja nemad on olnud väga edukad eh, Horisont kakskümmend kakskümmend teadusuuringute rahade kasutamisel, nad on ka rahvusvaheliselt silmapaistvad, üheksateist töötajat eh, üheksateistkümnest erinevast riigist tulevad neile teadurid sinna instituuti ja me vaatasime nende erinevaid projekte ja muuhulgas oli ka üks projekt, mis puudutab äh, päikeseenergiat, samuti droone uurivad nad ja neil on väga kõrgelt äh, äh, moderniseeritud arvutikeskus. kohtusime ka poliitikutega, saadikute koja juhiga, samuti Välisministeeriumi esindajatega, samuti kohtusime ministeeriumides, rääkisime ka energiavarustusest ja taastuvatest energiaallikatest. jah, Küprose jaotuse jagamise teema oli väga aktuaalne ja geopoliitiline olukord Küprosel, Türgi, Liibanon ja Iisraeli kolmnurgas on Küpros ja e, sellepärast on ka ta meile praegu väga aktuaalne. me kohtusime ka energiaettevõtetega, gaasiettevõtetega ja lasime selgitada seda, kuidas e, Vahemere idaosas asjadega on Afrodite gaasiväli näiteks. Äh, rääkisime ka Küprose energiaagentuuriga, reguleerijatega, energiaassotsiatsioonidega, arutasime taastuvate energiaallikate teemat ja veel üks tähtis asi meie programmis oli kohtumine Küprose energiaministriga. Äh, gaasileiukohad Eh, uued gaasiväljad, mis saavad ka mm, Euroopa gaasivarustuskindlustuses tubliks panuseks tulevuses, tulevikus olla. nüüd energia tootmine Küprosel põhineb eh, naftal ja gaasiinfrastruktuuri neil praegu ei ole ja väga vähe on neil ka taastuvat ehm, energiaallikate alaseid seadmeid, samas päike ja tuul on neil täiesti olemas ja ministriga peetud äh, arutelud olid väga põnevad ja see oli üks tipppunkte meie äh, missioonil ja me soovime, et äh, võib-olla kutsuda minister siia meie komisjoni mõtteid vahetama, sest see on väga oluline energialiidu küsimuste ja energiavarustuskindluse jaoks. see on meie kõigi soov et ta siia tuleks ja lõpetuseks kaks külaskäiku käisime eh, Vassilikose jõujaamas, see oli täielikult hävitatud pärast plahvatust, aga nüüd on uuesti üles ehitatud sajaprotsendiliselt ja seda Euroopa Liidu toetusel. ja seal läheduses kohe on üks testimis eh, eh, projekt päikeseenergia vallas ja seal on ka energiasalvestusseadmed ja saab selle kaudu juba baaskoormust katta. nii et äh, väga lühike oli see äh, kokkuvõte, kui tahate üksikasju lugeda, siis lugege meie valmistatud dokumendist neid. Thank you very much, madam. suur tänu, äh, proua Werner, sulle selle väga detailse ülevaate eest sellest külaskäigust. kas kolleegidel on äh, midagi lisada? arvasingi, et teie tahate midagi öelda, härra Svitliotis. suur tänu, härra esimees. Ähm, ma teen väga lühidalt. Martina tegelikult äh, rääkis kõik juba ära ja meie ülevaates on see ka kõik äh, kirjas, aga Martina mainisite asja, millele ma reageeriksin. me käisime väga suurte pingetega piirkonnas. Küpros tegelikult võiks olla sillaks Euroopa Liidu ja selle piirkonna teiste riikide vahel. meil on väga head äh, suhted kõikide naaberriikidega. ja maagaasi uued äh, leiukohad tegelikult oleksid suureks võimaluseks veelgi äh, parandada neid suhteid et äh, leida Euroopale ka paremad positsioonid e-, energia mõttes. aga nagu Martina ütles, Küprose Tehnoloogia Instituut ja teised äh, seal piirkonnas tegevad organisatsioonid on väga selgelt viidanud, et on viise, kuidas Türgi võiks olla sillaks nii maagaasi puhul, elektrienergia puhul, taastuvate energiaallikate puhul ja see raport on tähtis ning oleks äh, suurepärane mõte korraldada kuulamine Küprose energiaministriga, selleks, et rääkida täpsemalt nendest küsimustest, mis puudutavad Liibanoni, Egiptust, äh, Egiptust, Iisraeli ja viimasel ajal oleme näinud uusi arenguid, nimelt British äh, Gas on avanud uue maardla, nimetanud selle Aphrodite maardla, Aphrodite maardlaks, vabandust, ja suured ettevõtted tegutsevad, British Gas ja, ja EON e ja teised. nii et me peaksime sellest asjast täpsemalt rääkima ja paneme selle meie komisjoni päevakorda. suur tänu, härra Silikianus, härra Kristoforu. suur tänu, härra esimees. suur tänu, et ka mina saan omalt poolt võimaluse tänada Martinat, sest et proua Werner rääkis väga täpselt sellest, mis Küprosel juhtus ja on väga selgelt äh, asju kirjeldanud. me oleme ikka ja jälle öelnud, et äh, taastuvate energiaallikate edendamiseks äh, peame me keskenduma nendele riikidele, kellel on teatavad eelised ei saa ju kasutada äh, sarnaseid motivatsioon, motiveerivaid argumente Vahemere ja teiste Euroopa piirkondade riikideks, ei saa ju samamoodi motiveerida Kesk-Euroopa riike Vahemere riikidega, no päikeseenergia osas on ju ilmselge. nii et tuleb teatud äh, erinevused arvesse võtta, kuid äh, me võime siiski olla terves Euroopas keskendunud nii-öelda energiasõltumatuse loomisele see tegelikkuses selle eest võitlema, üsna palju võtame me vastu raporteid sellel teemal, mis jõuavad täiskokku ja võetakse ka seal ka vastu, aga äh, üsna tihti tuleb võidelda ilmselgete asjade eest, näiteks et äh, tarnekindlus hõlmaks endas ka viidet äh, Küprosele. me ei räägi siin Kreekast või Küprosest või, või meie positsioonidest selles piirkonnas, on ju ilmselge, et Küpros on äh, riik, Küprosel on gaasimaardlad, meil on oma süsinikupõhised äh, kütteallikad, on suured ettevõtted, nagu kolleeg ütles, kes seal tegutsevad, kes investeerivad sinna, nii et äh, me peame ära kasutama Küprose seda positsiooni ja seda rolli, mida nad võiksid mängida. ja ilmselgelt peaksime me kutsuma Küprose energiaministri siia kuulamisele Junckeri kava näiteks. me peame Euroopas kuidagi arengut motiveerima. Dombrovskis, meie volinik ja volinik Šefčovitš peaksid selle eest võitlema, et oleks võimalik Küprosel infrastruktuur üles ehitada ja Küprost aidata. kui mõnes piirkonnas on teatud konkurentsieelis, siis seda tuleb tunnistada Küprosel on teatud eelis ja seda tuleb tunnistada ja sellest tuleb kasu lõigata ja suur tänu, et äh, sellest teemast üldse juttu tuli täna. härra esimees, suur tänu, see oli siis ülevaade ITRE komisjoni lähetusest Küprose saarele. suur tänu kõigepealt äh, meie delegatsiooni juhile ja suur tänu kolleegidele lisainfo andmise eest. järgmine punkt päevakorras päevakorrapunkt viisteist, ITRE komisjoni delegatsiooni lähetus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametisse NISA juurde Iraak Leiossel. kahekümne neljandast kahekümne viienda septembrini leidis see lähetus aset. me käisime NISA ametis ütleksin nii palju, et ENISA on amet, mis kuulub äh, meie ähm, komisjoni pädevusvaldkonda kodukorra lisa number kuus äh, sellega selgelt üt-, välja ütleb. nii et meie pädevuses on äh, rääkida Enisast ja ma annaksin sõna härra Boonile, kes oli meie delegatsiooni juht, annaks meile lisainfot selle visiidi kohta. härra Booni, palun suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada professor Heimbrichti, äh, kes on ENISA tegevdirektor, äh, külalislahkuse eest. suur tänu nende jõupingutuste eest, mille ta on teinud selle lähetuse korraldamiseks. selle lähetuse käigus saime me näha, kui hästi sujub koostöö äh, arvutiteaduste ja teadus- ja arenduskeskuse osakonna vahel äh, Iraklioni ülikoolis. ja ma arvan, et selline koostöö on väga tähtis ja sellel on kindlasti positiivne mõju osalt teatud äh, ENISA tegevustele, aga on oluliseks ka kultuuripärandiks ja ja hariduseks, äh, hariduse edendamiseks sellel saarel. selle missiooni käigus keskendusime ka rohkem äh, selle agentuuri praegusele tegevusele. arutelude aluseks oli küberjulgeolek, digitaalmajandus ja koostöö Euroopa Parlamendiga nägime ka siis praktilisi koolitustegevusi, käisime Enisa peakorteris ja kohtusime nende töötajatega. rääkisime ka inimestega, kes on tööl Ateenas ja siis oli meil ka vestlus tudengitega. see oli inspireeriv ja saime mõningaid äh, ettepanekuid selle kohta, kuidas Euroopa vahendeid äh, paremini ära kasutada selle projektide jaoks ja viiendaks, me peaksime lähitulevikus äh, mõtlema sellele, et kas me ei peaks ENISA projektide kohta mm, avalikku arutelu pidama meie komisjonis, et ametil oleks võimalus esi-, esitleda meile seda, mida nad on viimasel ajal teinud ja räägiksid sellest, milline on nende roll Euroopa küberjulgeoleku sektoris. Enisa on äh, ja olulist rolli mängimas ka liikmesriikide ja erasektori aitamisel selleks, et üldine andmekaitsemäärus rakenduks. me oleme rääkinud, me rääkisime seal mõningatest võimalustest öö, äh, et kuidas äh, tutvustada näiteks Enisa saavutusi haiglat, sektoris, kuidas äh, tuua välja nende edu energiasektoris. E, Enisa mm, on valmistanud ette mõned soovitused juba varem ja ITRE komisjoni jaoks oleks väga oluline vaadata, kuidas neid soovitusi on hiljem äh, rakendatud tööstuses. sest sellised lahendused on olulised ja ja kui me ENISA tegevusest räägime, võiksime me rääkida ka sellest, et kuidas ENISA-t tulevikus paremini ära kasutada, kuivõrd küberjulgeoleku teema tõusetub järjest olulisemaks ja me peame mõtlema ka sellele, et kuidas me toetame ENISA jaoks olulisi allikaid. aga see on muidugi seotud eelarvealaste aruteludega. minu ettepanek on, et me IT komisjonis eraldiseisva punktina räägiksime NISA-st ja toetame selle ameti tegevust ja tulevikus toetaksime neid ka suuremate vahenditega. teevad nad tähtsat tööd, suur tänu! suur tänu! proua Kaili, kas te soovite midagi öelda? suur tänu, härra esimees. Mihhail Pooni järel ma tahaksin ka tänada sekretäriaati selle töö eest, töö äh, mille on täna teinud Enisa visiidi äh, käigus on jällegi suurepärane näide selle kohta, kui hästi nad oma tööd teevad. küberjulgeoleku alal on aga Enisa ära teinud suure töö see on põhimõttelise tähtsusega meie komisjoni jaoks, institutsiooni jaoks laiemalt. ja me nägime osa Enisa tööst äh, ja meid äh, tõesti üllatas see, kui väheste ressurssidega nad nii suuri tulemusi saavutavad. Euroopa Liidu jaoks on see oluline amet äh, sektori jaoks ja me peame vaatama üle nende perspektiivid tulevikus, sest et juunis kaks tuhat kakskümmend saab nende mandaat ümber. aga ma arvan, et nende tegevust, seda tuleks pikendada ja nende rolli suurendada. Nad äh, rakendavad äh, ju meie soovitusi ja eelarve tõstmine oleks ka vajalik. Ühendkuningriigis näiteks on pärast äh, Pariisi rünnakuid, küberjulgeoleku eelarvet suurendatud ja me peaks, peaksime ka sammu pidama, meil on teatud kohustused kodanike ees, nad peavad tundma ennast turvalisena ja Enisa selle eest ka saaks vastutada. viimasel kümne aastal nende eelarve ei ole sugugi suurenenud, aga igal päev, iga päev nende olulisus suureneb. nii et ma arvan, et ähm, me võiksime nende tegevust rohkem mõjutada, nad on tõesti väga hästi informeeritud äh, ja tee- ja on aidanud kõiki komisjone, millal iganes on nende poole pöördutud. Ateena ja Heraklioni vaheline kaugus ei tekita probleeme Niisa tööle. see on arutelu, mida me peaksime pidama. võib-olla tulevad sellekohased ettepanekud hiljem. suur tänu. suur tänu, proua Kaili suur tänu teile mõlemale, härra Pooni ja proua Kaili. suur tänu, et käisite ITRO komisjoni nimel seal ja suur tänu, et andsite siis ülevaate meile oma külaskäigust. kõik teie märkused tuleb arvesse võtta Enisa kutsumine meie äh, meie koosolekul oleks hea mõte, võib-olla kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses, noh, te pakute välja aprill, no see on aasta algus teie meelest, sekretäriaat. pigem juba tegelikult vist ikka aasta keskel juba, vahetult enne suvepuhkuseid. ja suur tänu, suur tänu selle külaskäigu eest Küprosest rääkisime ja Niidast, siis meie visiidid. viimane punkt on ülevaade käimasolevatest kolmepoolsetest kohtumistest vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kolm lõige neli. on üks oluline küsimus, nimelt võrgu ja infoturve. ITRE on siin assotsieerunud komisjon äh, vastavalt äh, kodukorra artiklile viiskümmend neli, seega meie roll on tähtis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võtsime oma arvamuse vastu, see oli viimase mandaadi ajal veel kaks aastat tagasi. aga parlament võttis äh, märtsis kaks tuhat neliteist, äh, poolteist aastat tagasi siis vastu oma seisukoha esimesel lugemisel. ka viimase mandaadi ajal veel, eelmise mandaadi ajal. läbirääkimised äh, avati kuu aega tagasi ja vabandust, aasta tagasi parandab esimees, aasta tagasi avati läbirääkimised ja need on üsna pingelised, sest et praeguseks on toimunud viis triloogi, viimane neist seitsmeteistkümnendal novembril. meie raportöör oli eelmisel aastal, aga ka te-, sellel aastal, aga ka eelmise mandaadi ajal oli proua Pilar de Castillo Vera. ja meid huvitab, mis teil on öelda, kuidas need asjad siis lähevad selle triloogiga? suur tänu teile, esimees. see direktiivi ettepanek sai juba alguse eelmisest parlamendi koosseisust ja suutsime ähm, selle äh, ka sarnaneva direktiivi ettepaneku lõpetada ning äh, arvan, et äh, oleme üsna lähedal juba ka sellele, et selle direktiiviga ühele poole saame ning see on Mm, puudutab siis äh, infovõrgustike turvalisust erinevates valdkondades, mis on olulised Euroopa Liidule. mis äh, puudutab äh, esialgseid uudiseid, mis puudutab siis parlamendi otsust, mis keskendub siis olulisematele taristutele, kuid mis ei sisaldanud, mis ei näinud ette äh, ühtegi digitaalteenuste osutajat, võrreldes siis sellega, mille komisjon ette nägi. komisjoniga toimusid kolm, viies kolme, viied kolmepoolsed läbirääkimised ning siis teatud digitaalteenuste osutajad kaasati tulevasse direktiivi ning veelgi spetsiifiliselt äh, eriti puudutas see eh, pilveandmeteenuste esitajad, samuti otsingumootorid ja e, e, need on siis need, kes on kohustatud turvalisuse rekvisiite looma ning on vastutavad siis selle eest, kui toimuvad sellised rikkumised, mis teenuse osutamist Äh, häirivad. praegusel hetkel on välja jäetud mikro- ja väikeettevõtted, see on samuti oluline ning selles osas, mis puudutab ITRE täielikku pädevust, mis äh, on siis, puudutab siis üsnagi väikest sektorit, mis on seotud äh, küber ähm, äh, Ehm, kiireloom- või eh, mis puudutab siis selliseid kübervaldkonnas toimuvad ootamatuid rünnakuid, praegusel hetkel nõukogu ei näe ette, et ükski meeskond tegeleks otseselt hoiatustega või kes oleks pädev digitaalteenuste pädevusega tegelema kuid kokkuvõttes nõukogu nõustus sellega, et mitte ainult olulisemad klassikalised taristud nagu näiteks elekter, vesi, transport, vaid ka muud digitaalteenuste sektorid võivad olla seotud küb-, küberkiirreageerimisüksuse tegevusega see on seotud veel mitmete oluliste aspektidega. arvatavasti seitsmendal detsembril toimuvad uued läbirääkimised ja seal võib loodetavasti hinnata siis seda, ähm, kui suurel määral Strasbourgis toimuvatel kolmepoolsetel läbirääkimistel suudetakse kokkuleppeni jõuda, kuid äh, olgu, kuidas on, arvan, et kokkuleppele jõudmine on lähedal, aitäh suur tänu, Pilar, sinu eh, ettekande eest kolmepoolsete läbirääkimiste kohta. kas keegi soovib veel sõna? ei. Eh, kas on veel muid eh, küsimusi? tundub, et ei ole. tundub, et ei ole. järgmine kohtumine toimub kolmeteist päeva pärast neljateistkümnendal detsembril esmaspäeva õhtul või isegi öösel Strasburgis. hääletame digitaalset ühisturgu koos IMCO-ga, mõlemad komisjonid hääletavad korraga ning järgmine toimub äh, kell kolm pärastlõunal Brüsselil. pärast äh, jõule, nii et häid jõule, aga tegelikult siiski mitte, sest enne toimub meil ühiskohtumine, meil oli äärmiselt edukas koosolek. me ei ole veel lõpetanud, nagu te teate, sest kahekümne minuti pärast alustame oma vastuvõttu, kõik on juba valmis, neljakümne meetri kaugusel äh, restoranis koridori lõpus, võite sinna juba minna ja joomiseks ja võite klaasi tõsta oodates teisi. kakskümmend minutit äh, äh, joomist on äärmiselt hea mõte, kahekümne minutiga alustame lühike sissejuhatus, seitse minutit, mitte väga igav ja siis äh, joome veel tunni või kaks. suur tänu teile! kohtume kahekümne minuti pärast. Well, well, our interpreters are fantastic for us. meie äh, tõlgid on vaimustavad, kui olete valmis ootama veel kakskümmend minutit, äh, siis on ka teie jaoks avatud. kuid äh, arvatavasti tõlget ei ole siiski vaja. Teie jaoks äh, täiesti vaba aeg tõlget ei ole. räägime kõik oma emakeeli. suur tänu teile!